Äh, kuulnud kahekümne nelja tunni jooksul ja vastavalt kodukorra artiklile sada viis on seetõttu soovitused vastu võetud ning äh, avaldame need homme koos tekstidega ehk siis äh, kolmapäeval, kahekümne viiendal oktoobril kaks tuhat seitseteist. ja läheme edasi oma päevakorraga. järgmine päevakorrapunkt, Parts Taesi raport kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine Euroopa Liidu üldeelarve, Euroopa Ülemkogu ning nõukogu ja nüüd annan algatuseks sõnu